Herzlichen Dank. suur tänu sellise sõbraliku tervituse eest. täna hommikul olin ma COSAC-i kohtumisel Haagis et pagulasküsimustes meie fraktsiooni äh, seisukohta äh, ülevaadet äh, anda Äh, Kuusakis arutasime siis eile parlamentaarset kontrolli äh, äh, julgeolekuküsimuste üle, välisküsimuste üle ja sellepärast oli ka meie esindus kohal. asjad arenevad ja järelemõtlemisruumi on vaja. ja ma arvan, et me peaksime ka sellest rääkima ja peaksime ka välispoliitika konverentsi korraldama, mis toimib paremini kui COSAC-i oma nii et äh, võib-olla siis äh, meie maja seest äh, tuleks see korraldada, aga nüüd lähemegi hääletuse juurde. rahvusvahelise kaitse seisundi ära, andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohaldamise eesmärgil Euroopa Liidu ühise turvalise päritolu riikide nimekirja kehtestamine. väga hea teema, kas on midagi öelda arvamuse koostajal, härra Radošil? ei ole, siis hakkamegi kohe hääletama kaks, kolm, neli, kes poolt? vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks No but there are some from other groups. aga me ei saa plokis hääletada, sellepärast et teiste fraktsioonide ettepanekud on siiski, Schaffhauseri kõik ettepanekud võtame plokis, ütleb esimees. härra Schaffhauser, kas olete nõus? on Schaffhauser plokk. teeme siis Schaffhauseri ploki, kes poolt? nii et hääletame. kes on Schaffhauseri <laughs> muudatusettepanekute poolt? kes neile vastu? erapooletud erapooletuid pole, tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend kolm poolt. vastu. napilt, aga kontrollime igaks juhuks. Abschluss geschlossen. Ist mit hääletamine on lõppenud, äh, tagasi lükatud äh, kakskümmend kolm versus kolmkümmend. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu. peame kontrollima elektrooniliselt jälle hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud ja tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm. täpselt samad äh, toetajad siin, kaheksakümmend kaks, aga pro-, siis kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud järgmine langeb ära ja kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis Castaldo, Giorgio, Valero enne Schaffhau-, ilma Schaffhauseri muudatusettepanekuta, kes on poolt? kes vastu? erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme langeb ära, ütleb esimees, ja siis neliteist järgmisena, palun. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks. kakskümmend kolm, kontrollime palun. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolthäält, aga kolmkümmend neli vastuhäält ja tagasi lükatud. edasi. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. siis kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. kakskümmend kuus poolthäält, kolmkümmend üks vastuhäält, seega tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, palun. kakskümmend kuus, hääletamine on lõppenud, kolmkümmend üks poolthäält ja kakskümmend kuus vastuhäält, seega vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. Teemesmaakeri muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis edasi lõpphääletus ja hääletus on alanud Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud ja vastu võetud kahe, kolmekümne poolthäälega, üksteist vastuhäält ja kaheksateist erapooletut. Äh, tunnustavad sõnad ka raportöörile, äh, proua raportöörile ja edasi läheme järgmise raporti juurde. Norika Nikolai on autoriks. kas on äh, raportööri poolt mingisuguseid äh, sõnavõtusoove ei ole, siis üks hääletamine ongi, või täpsemalt kaks siin. muudatusepanek üks ja kaks, kes poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud ja elektrooniline hääletus, lõpphääletus Das leidis mit 51 viiskümmend üks poolthäält, viis vastuhäält, kaks erapooletut ja vastu võetud. nüüd läheme viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde edasi. ja siin äh, Bruce Strokes, nii nagu ka eelmisel aastal, tutvustab meile seda, kuidas Pew Research Center äh, on äh, läbi viinud uuringut Euroopa positsiooni kohta maailmas. väga tore, et olete tulnud ja palun istuge siia minu kõrvale. How long are you in town?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 You will become my successor. Okay. Should we start or what do we yeah. do? Okay. You're grooming him. You're grooming him. I, I would like to thank you all for the honor. ma tahaksin teid kõiki tänada äh, au ja privileegi eest teiega jagada avaliku arvamuse küsitluse tulemusi selle kohta, kuidas eurooplased näevad oma positsiooni maailmas, tahaksin eelkõige tänada äh, esimeest, kes on meie vana sõber ja meil on väga hea meel, et ta on olnud huvitatud meie tööst äh, aastate jooksul. see uuring on äh, käimas paralleelselt uuringuga, mis äh, Ameerika Ühendriikide kodanikelt küsib iga nelja aasta tagant, kuidas nemad näevad oma kohta maailmas ja me arvasime, et viimane aeg on hakata küsima ka eurooplaste käest sama, niimoodi, et me saaksime neid suhtumisi Atlandi-üleselt võrrelda omavahel ja ka teiste maailmakohtadega ning Mm, käesoleva aasta hiljem, äh, hilisemas osas äh, näeme me ka seda uuringute põhjal, kuidas indialased, jaapanlased ja hiinlased näevad oma kohta maailmas. see on ähm, Pew uuringute keskuse läbi viidud uuring, tegemist on avaliku arvamuse äh, ja sotsiaaldemograafiliste uuringute keskusega, mis toimub Washingtonis, oleme sõltumatu uuringute keskus ja Äh, naljatamisi saan ma öelda, et äh, me oleme üks pluss üks äh, pluss üks avastanud, aga kolme samas mitte. Teie inimestena, kes selles maailmas liigute, saate ilmselt aru nende andmete tähtsusest. Läheme esimese slaidi juurde, ütleb kõneleja ja mis on siis kogu selle ülesande püstitus? me tahame näha, kuidas isolatsiooni mõttemallid äh, ja mitmepoolsete või ühepoolsete suhete mallid inimeste peas äh, arenevad. Äh, ameeriklaste kohta öeldakse, et me oleme ühepoolsete suhete toetajad, isolatsionistlikud ning protektsionistlikud, aga Ameerik- ja eurooplased ütlevad, et ei, meie ei ole sellised, nagu ameeriklased oleme vabakaubanduse äh, poolse, pooldajad, mitmepoolsete suhete pooldajad äh, ja nii edasi ja meie tahtsime tegelikult teada, mida avalikkus arvab praegusel hetkel. ja nagu te näete selle slaidi pealt, äh, küsisime inimeste käest, kas riik peab tegelema omaenda probleemidega ja teised riigid peaksid tegelema ka nende probleemidega nii hästi, kui nemad hakkama saavad või tuleks teha neid asju koos. see on just isolatsionalistliku mõttemalli heaks lakmustestiks. Te teate ilmselt, et ei ole ühte eh, Euroopa nägemust ühest eh, kindlast asjast, väga suur erisus on Euroopa riikide vahel. ja huvitav on see, et keskmine eh, Euroopas oli viiskümmend kuus protsenti, mis tähendab seda, et inimesed pigem kalduvad üldisemalt ütlema, et las maailm tegeleb oma probleemidega, meie jääme enda omade juurde. võin öelda, et keskmine Ameerika Ühendriikides on viiskümmend seitse protsenti. nii et äh, selle konkreetse isolatsiooni indikaatori mõõde äh, või et oma rahva esileseadmise mõõdik, äh, kui te vaatate, siis eurooplased ja ameeriklased praegusel hetkel näevad asju üsna sarnaselt võin teile öelda ka seda, et selline mõte on muutunud aina isola-, isoleeritumaks äh, Ameerika Ühendriikides, aina rohkem pöördutakse enese sisse, Euroopas ei ole see niimoodi olnud. kui me samas võrdleme aasta kaks tuhat kümme, eurokriisi algus, inimesed äh, on sellest alates ka rohkem siseriiklikele asjadele keskendunud, nii et see aitab ilmselt selgitada. aga Te ilmselt äh, küsite, et mikspärast on meie valimis ainult kümme Euroopa riiki, võin teile öelda, et äh, rohkem meil lihtsalt raha polnud. me valisime riigid, kes esindavad siis kaheksakümmend kahte protsenti majandusest, kaheksakümmend protsenti Euroopa elanikkonnast, parim, mis me saime teha, aga äh, see valim on üsna representatiivne ja näitab vaimsust, mis praegu Euroopas on. teisel slaidil näete, on, et küsisime vaada-, seda, kas äh, pigem äh, ühepoolseid või mitmepoolseid suhteid äh, toetatakse, kas riik peaks järgima omaenda huvisid välispoliitikas, hoolimata, mida ütlevad liitlased, või peaks võtma ka liitlaste huvisid arvesse, kui välispoliitikat tehakse? nagu näete, kreeklased ütlevad, et meid ei huvita seda, see, mis ütlevad meie liitlased ja sakslased teisest küljest, kaks kolmandikku ütlevad, et ei, me peame ikkagi arvestama ka oma liitlaste vaateid kui välispoliitilisi otsuseid teeme. võin teile kinnitada, et Ameerika Ühendriikides viiskümmend üks protsenti inimestest äh, toetavad pigem unilateralismi ainult, ainult nelikümmend kaks protsenti samas äh, mitmepoolseid äh, suhteid rahvusvahelisel areenil. nii et jällegi oleme me üsna eurooplaste mõttemallide lähedal selles osas, praegusel hetkel vaatame pigem iseenese sisse ja rohkem oleme unilateraalsete suhete toetajaks välispoliitikas. järgmine küsimus, me tahtsime teada, kuidas inimesed näevad oma riigi rolli maailmas praegusel hetkel, kas nad näevad, et selle roll on suurenenud võrreldes kümne aasta taguse ajaga, on see vähenenud või on umbes samas kohas? jällegi ei ole üldse üllatav, äh, siis äh, kreeklased on üsna masenduses, äh, umbes kaks kolmandikku ütlevad, et me mängime kindlasti väiksemat rolli maailma areenil kui kümme aastat tagasi, samas kümnest sakslasest kuus ütleb, et me mängime suuremat rolli maailmas kui kümme aastat tagasi Äh, otsustage siis ise, kuivõrd täpsed äh, need inimeste tajud on, aga sellised olid meie valimi tulemused vähemalt, nelikümmend kuus protsenti ameeriklastest äh, usub, et USA mängib väiksemat rolli maailmas kui kümme aastat tagasi. ja ma arvan, et see selgitab ka seda tahet, et Ameerika tuleb taas suureks muuta, nii nagu Trumpi hüüdlauses on Äh, inimesed Ameerikas arvavad, et me ei ole niivõrd suured ja võimsad, kui me olime, otsustage ise, mis te arvate sellest asjast. Äh, järgmine küsimus on veidikene vastuoluline, äh, kui selle peale pikemalt mõelda. küsisime inimestelt omaenda riigi rolli kohta, eurooplased arvavad, et nende riigid ei ole nii tähtsad maailma areenil kui kunagi varem, aga inimesed samas arvavad, et Euroopa Liit mängib suuremat rolli eh, kui eh, minevikus, aga siis me küsisime uuesti, et kas te arvate, et Euroopa Liit peaks mängima tulevikus suuremat rolli ja tegelikult eh, rõhuv enamus ütleb jaa. nüüd vastuolu on selles, et samal ajal Euroopa Liidule toetus on vähenenud ja inimesed on väga kriitilised selles osas, kuidas pagulaskriisist kuni Vene kriisini on toimitud, aga reaalsus on see, et tundub, et praegu on selline romantiline ja idealistlik äh, usk Euroopa Liidu tulevikku. ja ma arvan, et parim võimalus seda selgitada on, et kui me kaks aastat tagasi küsisime Euroopa Liidus, äh, et kas saaksite äh, iseloomustada Euroopa Liitu, jaa, ta on sekkuv ja bürokraatlik, aga sellegipoolest toob ta jõukuse ja toob rahu. ja praegusel hetkel näeme me seda, et inimesed tahavad ikkagi seda, et Euroopa Liidul oleksid äh, need äh, omadused äh, ja nad tahavad, et ta mängiks tulevikus suuremat rolli. jah, inimesed on ka kriitilised ja neile üks ja teine asi ei meeldi, aga sellegipoolest nad pigem rõhuvad sellele ideaalile. nüüd väljakutse siin on, väljakutseid on, aga inimesed ei ole samas Euroopa Liidule käega löönud. nüüd üks äh, küsimus, mis ikka ja jälle üleatlantistes suhetes välja koorub, on see, et eurooplased on pigem äh, maailma suhtes avatud, äh, ameeriklased aga protektsionistlikud, et tegelikult jah, meie uuring näitas ka, et äh, see on tõsi, et kui eurooplaste käest küsida, et kas meie panustamine üleilmsesse majandusse on hea, siis rõhuv enamus ütleb jah. ja just eriti Hollandis, Rootsis ja Saksamaal on see nii ainult nelikümmend neli protsenti ameeriklastest arvab, et üleilmne majandustegevus on ameeriklastele hea, eh, väiksem osa, et see on kehv, nii et tõesti, me näeme, et avaliku arvamuse suhtes vähemalt need asjad peavad paika. Eh, Euroopa puhul me alati vaatame ka seda, et kas on mingisuguseid regionaalseid eh, erisusi. ja nüüd järgmisel slaidil ongi näha, et me näeme, et avaliku arvamuse suhtes on suured erisused Saksamaal ja Prantsusmaal. olen juba tegelikult seda lugu leierdanud mitmeid aastaid, olen natukene tüdinud sellest ja lootsin, et midagi muud koorub välja, aga ei, siiski vastuolu on suur. sakslased ja prantslased näevad asju väga erinevalt. siis veel üks geograafiline äh, erisus, minu arust ma lootsin või ootasin, et äh, põhja ja lõuna vahel on mingid erisused, aga tegelikult äh, üldiselt hispaanlased oma avaliku arvamuse osas eh, näevad välja või avaldavad seisukohti nii, nagu ka põhjaeurooplased, näiteks rootslased või sakslased või hollandlased ja mitte nii, nagu kreeklased ja itaallased. kui te vaatate avalikkuse meelestatust, eh, nii et eh, väga huvitav hüppan järgmisest slaidist üle, sest juba rääkisime nendest Euroopa suhtumistest võrreldes Ameerika Ühendriikide omadega. siis järgnevalt küsisime inimeste käest. mis on teie meelest kõige suurem oht teie riigi ees äh, rahvusvahelisel tasandil? ja tulemuseks oli see, et ISIS ja ISISe terroriga seotud äh, ohud on kõige suuremaks äh, riskiks paljude silmis ameeriklased on samal seisukohal kaheksakümmend protsenti ameeriklastest ütleb, et ISIS on rahvusvahelisel tasemel oht number üks. kliimamuutused on samuti väga suur probleem enamus eurooplaste jaoks tuleb tunnistada ainult viiskümmend kolm protsenti ameeriklastest peavad seda suureks ohuks. aga järgmisel leheküljel äh, küsi-, tulevad juba asjad, mille pärast ei tunta eriti muret näiteks küsisime, et kuidas on pingetega Venemaaga. ainult poolakad on väga mures äh, selle pärast, ülejäänud Euroopa suhtub rahulikumalt. Hiina tärkamine maailma suurjõuna viiskümmend seitse protsenti ameeriklastest peab seda suureks ohuks Euroopas, palju vähem, kõigelt kol-, kõigest kolmekümne peal on see keskmiselt Euroopas ja väga paljud eurooplased peavad äh, ameeriklasi suureks ohuks äh, neile. ehk äh, seletate ise, miks see niimoodi on? euroskepsis, see on loomulikult olnud nüüd aastaid õhus Euroopas, eriti pärast kriiside algust. ja me oleme Euroopa uurimisega tegelenud nüüd kuskil äh, nõks üle kümne aasta ja oleme kogu aeg küsinud inimeselt, kuidas nad suhtuvad Euroopa Liitu. ja see suhtumine on halvenenud äh, üsna kiiresti pärast majanduskriisi. kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat neliteist oli see madalseisus, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist olukord paranes ja sellel aastal jällegi on äh, võtnud see toetus suuna allapool, allpoole andmeid on äh, ka teisi, mis võib-olla selgitavad, miks see nii on aga paljudes riikides on äh, see väga kiire laskus, seitseteist lask-, seitseteist protsenti näiteks, kuusteist protsendipunkti Hispaanias, seitseteist siis Prantsusmaal, need on väga suured muutused väga lühikese aja jooksul. see slaid äh, näitab siin seda, et äh, kuidas Euroopa meelsus erineb Euroopa riikide seas, nagu te näete, üsna äh, suured erinevused ainult, ainult äh, äh, kakskümmend seitse protsenti kreeklastest suhtub positiivselt äh, Euroopa Liitu, see pole üllatus. Poola ja Ungari valitsused, vaatamata sellele, et nemad Brüsseliga kemplevad, siis on rahvas Poolas ja Ungaris väga hästi meelestatud Euroopa suhtes mis on nagu huvitav, on see, et eh, noored inimesed eh, suhtuvad Euroopasse paremini kui vanemad inimesed ja seda igal pool eh, statistiliselt vaadates väga suured erinevused, me räägime siin mitmekohalisest protsendilisest erinevusest põlvkondade vahel, mis näitab seda, et noored inimesed ei ole Euroopast loobunud, vaatamata sellele, et väga paljudes nendes riikides, kus toetus noorte seas on suur, on ka noorte tööpuudus suur. ja vanemad inimesed on pigem kaotanud usu Euroopa projekti me oleme inimestelt küsinud ka seda, et äh, kuidas nende meelest Euroopa saab hakka erinevate probleemide lahendamisega, see võib-olla põhjendab nende seisukohta, miks nad on rahulolematud. nagu te näete, pagulaskriisiga ei ole nagu keegi rahul eriti Kreekas ja Itaalias, Hispaanias, Rootsis Rootsi puhul äh, huvitav lahendus, nad on, nad pole küll otseselt piiririik äh, Vahemere äh, poolel, aga nad on väga palju pagulasi muidugi sisse võtnud. ja siis küsime, et kuidas, küsisime, et kuidas Euroopa on lahendanud majandusprobleemid, selles osas on kriitika olnud jätkuvalt kasvav viimastel aastatel, ei ole üllatav ilmselt jällegi, et kreeklased on väga kriitilised ja sakslased ühed vähem kriitilisemad, aga sellegipoolest kriitikat on päris palju ja siis Venemaa suunaline poliitika, et kuidas Euroopa Liit äh, saab hakkama Venemaa suunalise poliitikaga, see on päris huvitav küsimus iseenesest. Ähm, see tuletab meelde, et äh, need, kes vastavad, vastavad erinevatel põhjustel, nii nagu nad vastavad. hetke pärast ühel slaidil on näha, et näiteks nagu siin kuuskümmend üheksa protsenti Kreekas, Kreeka rahvast kritiseerib äh, Venemaa-suunalist poliitikat, aga mida see tähendab? ei ole ju selge, kas nad peavad siis Euroopa poliitikat liiga pehmeks või liiga karmiks, sama on rootslastega, viiskümmend viis protsenti arvavad, et on kehv see poliitika olnud, aga eh, ei ole selge, mi-, mida nad kehvaks peavad. järgmine slaid näitab aga, miks nad siis niimoodi vastavad me küsisime eurooplaste käest, kas nad, kas nad tahavad karmimat poliitikat Venemaa suunas või eh, tugevamaid majanduslikke suhteid. rootslased ütlesid, et nemad tahaksid karmimat poliitikat ja sellepärast nad on ilmselt ka kriitilised Euroopa Liidu suhtes, keda nad on liiga pehmeks. kreeklased huvitaval kombel ütlevad, et ei, et nemad on pigem huvitatud headest majanduslikest suhetest eh, Kreekaga ja, ja arvavad seega ilmselt, et Euroopa on olnud seni liiga karm teie, kes olete poliitika, poliitikute eluaeg, keerlete nendes sfäärides, äh, te ilmselt teate seda isegi, et ei ole midagi üllatavat selles, et inimesed räägivad vastas, vastandavat juttu. Äh, ja teie peate kuidagi sellest mingisuguse asja äh, siis välja kujundama. ja nüüd järgmine küsimus, selle me küsisime, seda me küsisime üle terve Euroopa, sellepärast et me tahtsime rääkida ka mõningatest asjadest, mis on Brexiti öö, ähm, mõjutavad küsimused. me ei küsinud äh, Briti saartel seda, et kas te olete Brexiti poolt või vastu, sest selle kohta koostatakse igal juhul väga palju uuringuid, mitukümmend nädalas vaid äh, keskendusime teistele küsimustele. küsisime, et kas te tahate rohkem Euroopat või vähem, tahate rohkem äh, ühinenud Euroopat või detsentraliseeritud Euroopast, kus peaks olema võimu äh, pädevus Brüsselis või teie pealinnades ja ei ole huvi, üllatav ilmselt et, et kuuskümmend viis protsenti brittidest ütlevad, et võim peaks tulema tagasi Londonisse ja sellepärast on seal nüüd tulemas ka rahvahääletus. mis minu jaoks oli aga huvitav, oli see, et väga suur vähemus riikides ütles, et me ka tahaksime, et pealinnadel oleks rohkem võimu. ja seega need numbrid räägivad seda keelt, et olenemata sellest, kuidas britid hääletavad kahekümne kolmandal juunil, ei ole need arutelud kuhugi kadunud Euroopas. see arutelu ilmselt jätkub Euroopas, rohkem Euroopat versus vähem Euroopat ja ilmselt kestab veel mõnda aega. nüüd välispoliitika, välispoliitika on otseselt sõi-, seotud võimuga ja jõuga, kuidas on siis pehme ja ja tugeva jõuga ja küsisime siis inimestelt, et kas inimõiguste olukorra parandamine Euroopas peaks olema meie välispoliitika peamine mootor, üks mootoritest või ei peaks üldse olema osa meie välispoliitikast ja nagu te vastustest näete, eurooplased on väga erinevat meelt selles küsimuses. sakslased, rootslased, hispaanlased arvavad, et inimõigused peaksid olema mootoriks, ungarlastel ja pool, poolakatel on hoopis teistsugune seisukoht ja huvitav on see et, et äh, nelikümmend kaks protsenti ehk mediaan äh, eurooplastest arvavad, et äh, inimõigused peaks olema peamine äh, välispoliitika mootor, ameeriklastest nelikümmend neli protsenti, nii et selles osas on meie seisukohad üsna sarnased. nüüd eurooplaste majanduslik äh, panus äh, arengumaailma, kõigepealt meie ettevõtete investeeringud, meie kaupade import ja et kas peaks suurendama äh, välisabi arenguriikides. Need olid need kolm küsimust, mis me esitasime. huvitav oli see, et mediaani puhul näiteks äh, viiskümmend kolm protsenti inimestest arvavad, et äh, välisabi tuleks suurendada aga ainult kakskümmend kaheksa protsenti inimestest Kreekas näiteks arvavad niimoodi, nelikümmend kaheksa protsenti ameeriklastest nii et selles osas Euroopa natukene rohkem äh, toetab äh, välisabi äh, mahtude suurendamist. loomulikult võite siis jällegi ise otsustada OSCD eesmärkide täitmise osa. siis küsisime, nii nagu igal aastal, selle kohta, et kuidas on suht-, suhtumine NATO-sse, selles osas on arvamus jäänud enam-vähem samaks. Euroopa mediaan Äh, näitab, et eurooplased on ähm, rohkem NATO-meelsed kui ameeriklased, Euroopas viiskümmend üheksa protsenti, Ameerikas viiskümmend neli protsenti. USA-s kakskümmend üks protsenti rahvast arvavad, et neil ei ole üldse oma arvamust riigidepartemangus, kui ma sellest rääkisin, vastasid nad, et noh, nüüd tuleb küll midagi teha, ette võtta NATO teavituskampaaniate osas, sest et selles osas pole aastaid midagi tehtud ja tegelikult inimesed ei teagi, mis asi NATO on. põlvkonnavahetus on toimunud. mina öö, kasvasin üles külma sõja ajastul, kus NATO oli kõigil huulil. nüüd on uus põlvkond, kes on sündinud, üles kasvanud pärast Berliini müüri öö, mahavõtmist ja seega NATO-ga suhted ei ole enam nii tihedad. üks küsimustest, mis on Euroopas jätkuvalt äh, teemaks ja ka Atlandi üle, äh, nimelt kaitsekulutused. loomulikult äh, meie alguspunktid on olnud erinevad, ameeriklased kulutavad rohkem SKP-st kaitsekulutustele kui eurooplased, kui räägitakse kaitsekulude tõstmisest, siis inimesed lähtuvad erinevatest arvudest siin ja sealpool lompi Äh, äh, poolakad äh, ja hollandlased tahavad kaitsekulutusi suurendada, itaallased, hispaanlased ja kreeklased ei taha kaitsekulutusi tõsta. mediaan Euroopas kolmkümmend neli protsenti, kolmkümmend kolm protsenti, vabandust, kolmkümmend viis protsenti ainult Ameerikas. nii et ühelt poolt ei ole inimesi väga palju teisalt me oleme seda küsimust küsinud aastaid ja kolmkümmend viis protsenti on seni olnud kõige äh, kõrgem, kõige suurem arv pärast üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid. ja kui toimus ja presidendikampaania ajal äh, paljud kandidaadid ütlesid, et äh, nad tahaksid kaitsekulutusi suurendada, demokraadid muuseas rohkem kui äh, republikaanid ja, ja rahvas seda ka toetub tulet-, on veel meeles kui see, et väga paljud inimesed äh, pidasid terroriohtu kõige suuremaks ohuks, kuid kuidas on siis sellega, et kas peaks kasutama sõjalist jõudu terroristide vastu, kas oleks hea mõte või tekitaks rohkem terroriste juurde? ja vastused, nagu te näete, hollandlased, sakslased on väga selgelt veendunult, et äh, sõjaväelise jõu kasutamine terrori vastu, terroristide vastu tekitaks juurde uusi terroriste Poola ja hung-, itaallased arvavad, et tuleks kasutada sõjalist jõudu. vaatamata sellele, et äh, mu-, muu maailm peab äh, ameeriklasi selliseid äh, kauboideks, äh, tegelikult see ei ole niimoodi, nelikümmend seitse protsenti inimestest, vastanutest arvas, et see tekitaks juurde terroriprobleeme ainult aga ka selles osas on eh, rahvas lõhestunud, vabariiklased pigem eh, vastavad nii, demokraadid pigem ütlevad, et see võiks tekitada terroriste juurde. väga paljudes küsimustes on eh, inimesed täiesti pooldunud, te teate isegi seda, oma valmisringkondadest. nüüd küsimus selle kohta, et kas me peaksime tegelema rohkem siseasjadega või aitama teistel riikidel lahendada nende probleeme, siin on enamus riikides parempoolsete ja vasakpoolsete vahel suur lõhe. Need, kes on parempool öö, või parem, tsentrist paremalt, arvavad, et ülejäänud maailm peaks kaitsma iseennast, meie peame tegelema oma koduste asjadega, need, kes on tsentrist vasakpool, pigem peavad oluliseks seda, et me peaksime teisi aitama samasugused äh, erinevused on taolistes küsimustes, nagu kas Euroopat äh, peaks, kas Euroopat peaks näha olema rohkem või vähem, enamus, kes on paremal pool, arvavad, et äh, pädevused peaksid tulema tagasi valitsuste kätesse, aga Kreekas, Hispaanias on tegelikult vastupidi, vasakpoolsed on need, kes arvavad, et võim peaks tulema tagasi pealinnadesse kui paremalt poolt. sama puudutab see, kui me vaatame pilti erakondade lõikes kõigepealt oleme küsinud inime-, inimeste käest, kellega te identifitseerite ennast, millise erakonnaga. huvitav, mitte-eurooplasena ise oli mul näha seda, et, et Fond Nationali ja replu-, republikaanidega identifitseerida inimesed tahavad mõlemad, et äh, Pariis saaks rohkem võimu. aga kõige suurem öö, äh, hulk on siiski sotsialistide käes. Poolas nelikümmend kaheksa protsenti õiguse ja õigluse erakonna pooldajatest tahab, et võim tuleks tagasi Poolasse ainult. ainult üheksateist protsenti kodanikuplatvormi erakonnast. jah, need on sellised vastandused, aga need on seal väga huvitavad sõnumid, mille rahvas saatnud. nüüd pagulaste küsimuses Äh, tahtsime, et inimesed hindaksid, kuidas erakonnad on reageerinud. Äh, sotsialistid ei ole nii mures pagulaste ohu pärast kui äh, teised Prantsusmaal. Forza Itaalia toetajad on palju rohkem mures kui näiteks Demokraatliku Erakonna esindajad Itaalias ja siin on näha, et näiteks Podemos toetajad tahavad rohkem võimu tagasi Madriidi kui teiste erakondade toetajad. see on väga huvitav, kui vaadata niimoodi erakondade järgi, see annab võib-olla ka parema pildi, äh, miks mõned asjad ja seisukohad on riikides sellised, nagu nad on. see on siis see täna välja tulnud uuring, ma hoiatan teid ette, et äh, kuu aja pärast tuleb meil äh, Äh, uuring selle kohta, et kuidas inimesed suhtuvad äh, pagulastesse, juutidesse, moslemitesse, millisena nad näevad oma rahvuslikku identiteeti. päris huvitav uuring, äh, nii et hoidke silm peal, võrdleme neid ka Ameerikas saadud tulemustega ja see on päris huvitav, et kuidas need olud on siin ja sealpool Atlanti. suur tänu! nagu te ilmselt teate on tegemist meie jaoks väga hariva uuringuga. ja nagu te ütlesite, teinekord äh, teineteisele vastu minevad vastused, aga me näeme suuremaid trende, tendentse, millest me võime kindlasti lähtuda. ja ma arvan, et äh, ka meie juhid peaksid hakkama rahvast rohkem harima. mitte Äh, lihtsalt äh, arvama, et rahvas mõtleb nii. sest muidu tekib tõesti olukord, mis äh, läheb kontrolli alt välja ja, ja pilt läheb ilmselt segasemaks tulevikus. kaks kolleegi on palunud sõna, proua Koomes kõigepealt ja siis äh, proti-, proua Fotiga. suur tänu, see oli tõesti väga huvitav Äh, uurida praegust ajahetke Euroopa elanike äh, elus. kas äh, te saatsite meile ametlikud tulemused, tahaksin väga seda lugeda, sest praegune eurooplane tunneb tugevalt Saksamaa tugevat liidrirolli, kuid see ei ole asju muutnud paremaks. kuid üks asi on väga oluline ja selge ja see on see, et eh, inimesed jätavad, endiselt loodavad Euroopa Liidu peale kõikjal Euroopa Liidus ja, ja leian näiteks, et on väga huvitav see, et eh, Portugalis vastatakse umbes samamoodi nagu Hispaanias, meid peetakse ilmselt Ameerika vastasteks, NATO vastasteks. kuid selge on näha, kuidas hispaanlastel on äh, kõik, kõige rohkem, nende seas on kõige rohkem neid, kes usuvad, et Euroopa peaks olema äh, äh, suur võim, mis võitleb parema maailma eest, rahulimeelse maailma eest. ja sellepärast äh, äh, ja ma arvan, et me peaksime õppima oma endistest vigadest ja me kõik oleme vigu teinud ning kõige hullemad vead on tulnud majanduses, kuid peaksime mõtlema kodanike lootuste peale ja mitte heitma kõrvale Euroopa Liidu. see näitab, et on põhjust töötada Euroopa Liidu kallal Euroopa Liiduga koos. leian, et on huvitav ka see, kuidas riigid, kus on äh, selliseid äh, elemente, kes kasutavad äh, pagulaskriisi propaganda tegemiseks, teevad sellega propagandat, sest tegelikult, tegelikku ohtu ei ole, võtkem kas või Poola. Poola on Euroopa Liiduga, on väga rahul, need mõju, positiivse mõju pärast majandusse, samuti on Poolal väga suur umbusaldus Venemaa vastu teisest küljest aga on Poola mures pagulaskriisi pärast ja sellepärast eh, ja samas eh, Poola ei ole riik, mida pagulasvood on kõige rohkem eh, tabanud ja samas riigid, kus on kõige rohkem pagulasi vastu võetud, neis, nende suhtumine on palju sallivam. ma ütleks, palju valgustatum lähenemine on nende poolne, nii et suur tänu see oli tõesti väga huvitav ja väga kasulik. ja proua Fotiga, palun. suur tänu teile selle väga huvitava sõnavõtu eest. ma olen äh, poolakas, seega tahaksin teile e e po informeerida Anna Komešit selle kohta, et Eurostati sõnade järgi kaheks tuhat neliteist oli Eh, Poola, eh, Suurbritanniaga, eh, üks riikidest, kus võeti kõige rohkem vastu koos Suurbritanniaga pagulasi, kõige suurem arv pagulasi, enamasti neist, nad olid pärit Ukrainast, kuid neis, nad, see arv oli väga kõrge. kas need elanikud ei pidanud ennast ohustatuks olevat nende poolt, kuid äh, see ei tähenda seda, et meil ei ole äh, pagulasi. see oli lihtsalt teile lisainfoks, et me võtsime vastu. ja nende seas oli ka moslemeid. Äh, olen huvitatud kokku ka kaitsekulude küsimuses, sest äh, see ja seda riigi kaupa, kas see puudutab ka dünaamikat, kas see tõuseb või langeb. Te mainisite Ameerika Ühendriike ja äh, olukorda pärast äh, et kahe tuhande esimese aasta terrorirünnakud, kuidas praegu Euroopas olukord on. kahjuks meil ei ole, ei ole selle kohta otseseid andmeid Eh, praegusel hetkel on meil eh, hetkeline ülevaade pigem eh, ja eelmisel aastal me korraldasime tõesti küsitluse, küsisime artiklit viie kohta, küsisime, kas oleksite nõus liitlastele appi minema Venemaa rünnaku puhul ning selle kohta öeldi kahte huvitavat asja, kõigepealt keegi polnud kunagi seda küsinud, mis minule näitab, et, et professionaalne vastutustundetus oli, et ei julgenud küsida karteti eh, vastust. viiskümmend kuus eh, eh, protsenti sakslastest ütlesid, et nad ei soovi kaitsta oma NATO liitlasi. enamus itaallastest ütles sedasama ja pooled inglased ütle-, brittidest ütlesid seda, aga enamus ameeriklastest. see tähendab, et alliansi struktuur ja see, mida me neilt ootame, äh, vajab ülevaatamist, äh, sellepärast et äh, isegi kui on artiklile viisale alla kirjutatud, siis avalikkusel on tegelikult erinevad seisukohad selle kohta, mida see tegelikult tähendab. ning see puudutab ka seda, kuidas soovitakse kulutada NATO-le, sest küsimus on selles, kuidas seda kasutada ning põhi eh, hiline küsimus on siis selles, et väga ei toetata äh, raha teatud asjadel kujutamist ja see kõik enne seda juhtus, kui venelased ründasid Ukrainat. Äh, mõned aastad tagasi oleks üldse küsitud, et miks NATO-t vaja läheb. ja ma mainiksin veel ühte asja. üle poole ameeriklastest arvavad, et pagulaskriis Süüriast ja Iraagist on suur oht Ameerika Ühendriikidele me oleme vastu võtnud kolm tuhat pagulast äh, vastu viimase üheksa kuu jooksul. ma naeran, aga me peaks tegelikult nutma. suur tänu. loomulikult see äh, see mõnes mõttes on see loogiline terve mõistuse küsimus, et suurendatud ohutunne on ka katalüsaator äh, suuremateks kaitsekulutusteks. nii on see Kesk-Euroopas, mm, kus on näidatud, et kaitsekulutused kasvavad, Lääne-Euroopas see aga nii ei ole, kus Venemaa tundub väga kauge äh, ohuna, nii et seda katalüsaatori efekti ei ole. suur tänu, kolleegid, pean teile ütlema, et see dokument saadetakse teile elektrooniliselt laiali, sest see avalikustati alles praegu et te saate selle ja võite selle üle vaadata. suur tänu teile! ja jätkake tublit tööd! So... nii. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde härra Dirk Schürb, Dirk Schubel tuleb siia, kes tegeleb meie idapartnerlusega välisteenistuses ja arutame temaga olukorda äh, Aserbaidžaanis. kas meie kolleeg on siin? Yes, a very good afternoon. jah, kas soovite, et ma tuleks poodiumile? No. If you want. no, no I am. kui soovite. minul sobib siin ka hästi. kallid eh, kolleegid tere õhtust, hea meel on täna teiega rääkida teemal, mis ei ole eriti lihtne olnud viimase kahe aasta jooksul. puudutab see siis Euroopa Liidu Aserbaidžaani vahelisi suhteid um.. viimase kahe aasta jooksul on Euroopa liidul on raskusi olnud suhetes Aserbaidžaaniga. kõik, äh, kes sellest midagi teavad, võivad seda kinnitada. oleme näinud enneolematud äh, rünnakud kodanikuühiskonna vastu, Euroopa Liit ja Euroopa Parlament muuhulgas on seda rünnakut kritiseerinud. Äh, pärast seda jäeti Aserbaidžaan välja igasugustel kohtumistel partnerlus ja koostöölepingust mm, ja samuti ka, ka meie mitmepoolsetest kohtumistest on välja jäetud ja Aserbaidžaan ka eh, astus välja Euronestist ja ei osale selle kohtumistel. tegemist on keerulise hetkega kahepoolsetes suretes, suhetes ja välisteenistus Euroopa Komisjon on üritanud säilitada mingisuguseid mõnedki avatud kommunikatsioonikanalid ning näiteks eh, eelmisel eh, aastal härra Lambrinidis, eh, meie inimõiguse ekspert, külastas Bakud veebruaris, kus ta kohtus ka kõrgetasemeliste inimõiguste kaitsjatega seal, kes oli sel hetkel vangis. volinik Haan külatas möödunud aasta aprillis Bakud ja Euroopa Liidu Nõukogu esimees Tusk külastas Bakut juulis ja inimõiguste küsimused äh, tõstatati kõige kõrgemal tasandil kohtumisel president Alijeviga. viimastel kuudel Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vasendi vahelised suhted on pisut positiivsemas faasis, seda kinnitas ka äh, asepresident Mogherini visiit äh, Bakuusse kahekümne üheksandal veebruaril, esimesel märtsil ning see võimaldas ka mõningatel äh, inimõiguste aktivistidel äh, külastada näiteks äh, Euroopat ja see, ta mitmel inimõiguseksperdil. tulles tagasi kahepoolsete suhete juurde pärast tippkohtumist möödunud aastal esitas Aserbaidžaan eh, dokumendi projekti, eh, mis eh, peaks uuendama õiguslikku alust meie praeguse partnerlus- ja koostöölepingu osas. pärast visiidi Bakuusse, mida juhtis Toomas Maier Halting meie välisteenistusest kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kus mõlemad pooled rääkisid enda nägemusest nägemus lepingu ulatuse ja sisu kohta esitati esialgne dokument nõukogule läbirääkimiste käivitamiseks. uus leping on väga ambitsioonikas ning äh, soovime tugevaid sätteid inimõiguste ja äh, kodanikuühiskonna õigusriigi küsimustes ja äh, muide, selle koha pealt esitati dokument ka Aserbaidžaani poole poolt ning samuti Eh, räägime selles lepingus ka vastastikku kasulikust eh, koostööd, see, tegemist on lakmustestiga Euroopa Liidu poliitilise mõju kohta, sest see keskendub loomulikult eh, diferentseerimisküsimustele ning võimaldab individuaalset lähenemist, jättes seal, jätmata sealjuures arvesse võtmata meie põhiväärtuseid kõik äh, need mõtted edastati kõrge asendija poolt visiidil Bakuus, seda kohtus president Alijevi välisministriga ja ka äh, kodanikuühiskonna esindajatega. visiit oli edukas ning äh, see taastas määratud määral usaldust ja Aserbaidžaani pool on teinud positiivseid samme edasi. mis puudutab bilateraalseid suhteid, siis Aserbaidžaan osutas kõigepealt taaskäivitada kõik kohtumised partnerlus- ja koostöölepingu valdkonnas, alustame alakomisjoni läbirääkimisi kaubanduse, õigusjulgeoleku, inimõiguste dialoogi osas ja ka inimestevaheliste kontakte eelitame eh, septembris ja oktoobris, kohtumised toimuvad kõik Bakuus ning eh, Aserbaidžaan osaleb jällegi Eh, ka mitmepoolsetel kohtumisel ning kvoodis vastu idapartnerluspaneeli korraldamise teisel juunil ning eh, uue õiguslikult siduva eh, lepingu sõlmimine parandaks praegust õiguslikku alust ning ka olemasolevad koostöölepingud me saaks hakata koostööd tegema ka näiteks tsiviillennunduse, digitaalmajanduse või siis eh, et, eh, transpordi eh, sidemete valdkonnas. samuti sooviksin mainida seda, et taastasime koostöö Euroopa Parlamendiga pärast Euronesti asepresidentide visiiti Bakuusse märtsis ning samuti ka parlamendi koostöö komisjoni taaskäivitamine on oluline samm edasi olnud. Aserbaidžaani soov rakendada protokolli Euroopa programmides ja ametites osalemise kohta, nagu te kuulsite, head uudist, see võeti täna vastu Ahveti komisjonis, see on väga tervitatav samm edasi ning sooviksin Ahvetit selle eest ka õnnitleda ning mis puudutab inimõiguseid, siis äh, seitsmeteistkümnendal märtsil presidendi poolt äh, äh, armu andmine saja neljakümne kaheksale vangile, meile seas oli sada neliteist inimõigusaktivisti, nagu näiteks Rasul Žafarov, Dokiv Jabugu ja Annar Mamadli. ja Indigo Malijev vabastamine, keda, kes lubati hiljuti tulla Strasburgi, oli samuti positiivne samm edasi ja samuti lubati ka eh, Junos eh, Neil eh, tulla Lääne-Euroopast ravi saamiseks ning tean, et olete teinud teie ka tõhusat tööd selles tulemuse saavutamiseks ning samuti vabastati ka Äh, ajakirjanik Aja Izmailova ning nende pangaarved vabastati ja neil lubati taas riigist lahkuda. teame aga, et kõik vangid ei ole vabastatud ja peame endiselt tööd tegema selle nimel, et see nii läheks. mis võiksid olla põhjused äh, tule, suhete parandamisel, kõigepealt loomulikult äh, siis eh, siseriiklikud eh, põhjused, majanduspõhjused, eh, nafta hinna järsk langus, mis Aserbaidžaani tunduvalt mõjutas. oleme näinud ka seda, et Aserbaidžaani rahaühik Manat selle väärtus langes, peale selle on tõusnud ka töötuse määr ja äh, sanktsioonide, äh, Iraani sanktsioonide ärakaotamine mõjutab Aserbaidžaani olukorda, nad on Iraani otsesed naabrid ning loomulikult äh, Venemaa ja Türgi vahelised pinged, mis mõnes mõttes muud, muutsid Aserbaidžaani multivektoriaalse välispoliitika üsna keeruliseks need on kõik need positiivsed aspektid, millised probleemid on alles jäänud. E, inimõiguslaste olukord on halb, kodanikuühiskonna e, olukord on halb, mõned aktivistid on vangis, näiteks e, Igor Mamadov, kelle, kes on, kelle kasuks otsustaks Euroopa Inimõiguste Kohus ja kaheksandal juunil otsustas äh, Eh, ka Euroopa Nõukogu eh, tema juhtumit alaliseks punktiks eh, pidada läbirääkimistel Aserbaidžaaniga ning otsustati ka paluda artikkel viiskümmend kaks kasutamist, mis ning seda on maininud ka peasekretär ja nüüd ka veel välisdoonorite seadus, mis tekitas väga keerulise menetluse, see tähendab seda, et väga raske on näiteks stipendiumeid äh, jagada. seda on arutanud ka meie äh, välisasjade kõrge esindaja oma visiidil veebruaris. välisteenistus ja komisjon teevad kõik endast oleneva, et uues äh, lepingus oleks ähm, mainitud lahendused, tuleb leida kas või ajutine lahendus praegu ja meie töötajad praegusel hetkel teevad tõhusat koostööd Aserbaidžaani võimudega ja Mägi-Karabahhia, see on loomulikult väga oluline teema, äh, ägenenud võitlus äh, äh, kontrolljoonel näitas veel kord, et külmutatud konfliktid võivad taas lahvatada ja status quo on väga ebastabiilne ning loodame, et Minskis taaskäivituvad läbirääkimised tingimusteta vaherahu sõlmimiseks. Aserbaidžaani ja Armeenia koh presidentide äh, kohtumine kuueteistkümnendal mail ning äh, samuti kohtuti Minski grupi esindajatega kahekümne esimesel mail. kutsume üles äh, relvarahu jätkuvaks austamiseks ja palume et võtaks kasutusele suurema usalduse ülesehitamise meetmed me oleme valmis koordineerima miski grupi tegemist ja oleme valmis ka tegema kõik selleks, et et ähm, jõutaks rahulepinguni. praegusel hetkel toetame äh, rahu ehitamistegevusi, inimestevahelisi kontakte äh, äh, läbi Euroopa vastava programmi EPAK ja need aktiviteedid muutuvad aina olulisemaks kui olukord muutub keerulisemaks. kokkuvõttes on praegu väga keeruline hetk kahepoolsetes puhe, suhetes. praeguseks on olukord pisut paranenud. oleme teinud äh, kõik selleks, et olukord äh, paraneks, äh, inimõiguste olukord paraneks. oleme võidelnud ka Indiga Malijeviga ja Ismailova Eh, vabastamistes on nüüd juhtunud, on veel suuri väljakutseid, kuid usume siiski, et praegune olukord eh, pakub teatud võimalusi Euroopa-Aserbaidžaani suhete parandamiseks, mida peaksime ära kasutama. uus eh, kokkulepe oleks hea võimalus taaskäivitada Aserbaidžaaniga dialoogi ja annaks samas ka võimalusi rääkida väärtustest ja inimõigustest ja muredest ja tegemist on praegu keerulise hetkega kahepoolsetes suhetes, üritame e, e, paremini e, tegutseda oma väärtuste nimel ja me peame Aserbaidžaaniga rääkima kõik ühel häälel ja sellega seoses on oluline koordineerida meie sõnumeid. et, et suhelda võimalikult mitmel tasandil ka põhiõiguste ja inimõiguste teemal, seega Eh, on meil vaja suurendada usaldust ka Aserbaidžaani võimuesindajatega ja peame sealjuures eh, suurendama vastastikuse koostöö raames. Eh, meil on vaja ka ühiseid projekte, nagu näiteks Aserbaidžaani osalemine Euroopa programmides ja ametites, nagu AFET selle vastu võttis, ja muud lepingud, mis on Euroopa Liidule samuti kasulikud ja seega väga teretulnud. nii et loodame, et äh, kokkulepe võetakse vastu Euroopa Parlamendi poolt. enne seda, kui parlamendi eh, koostöödelegatsioon külastab Bakuud septembris, ma nüüd lõpetan ja olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. Uh, suur tänu selle detailse presentatsiooni eest eh, ja proua Nikolai nüüd raportorina, palun, teil on sõna suur tänu teile, esimees, kõigepealt ma tahaksin öelda aitäh kõikidele kolleegidele tänase hääletamise eest, sellepärast et ma usun, et tegemist oli kõige olulisema hääletusega selleks, et äh, alustada uusi suhteid Aserbaidžaaniga. Aserbaidžaanil on vaja Euroopa Liitu ja vastupidi ka. mõlema osapoole kui me vaatame olukorda, kuidas see oli kaks aastat tagasi, siis me nägime, et Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel oli teatud mõttes külmutatud konflikt. aga ma usun, et me ei pea nüüd leidma selle, kes siin konkreetselt süüdi on, sellepärast et mõlemad on süüdi. Kaukaasia ja Aserbaidžaan on loomulikult Euroopa Liidu välispoliitika jaoks väga olulised ja minul on väga hea meel et nüüd äh, oleme me jõudnud äh, selle protsessiga äh, algust teha, et Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel hakatakse usaldust äh, taas üles ehitama. mõned ta nädalad tagasi äh,, olles äh, meie koja poolt raportööriks, olin ma Bakuus ja sain ka president Alijeviga jutule ja ma nägin tegelikult, kuivõrd palju on meelekindlust ja motivatsiooni selles, et neid usaldusväärseid suhteid taas üles ehitada tema poole pealt. strateegiline partnerlus loomulikult on heaks instrumendiks, et neid suhteid taaselustada ja ma usun ka, et praegune, praegused arengud, sealhulgas inimõiguste olukord, on üsna äh, hea ja me võime neid asju arutada. selles vallas on meil ka olemas äh, siin äh, vahemehed. majandusolukord praegusel hetkel, ma arvan, ei motiveeri väga, sest praegune olukord tõesti Aserbaidžaanis ei ole väga tugev. Aserbaidžaan on riik, kellele on tähtsad Euroopa väärtused ja kui me austame seda riiki, siis me peame rääkima ikkagi väärtustepõhiselt ja mitte majandusepõhiselt. me peame siiski siis lähenema väärtustele, nagu öeldud, ja ma näen tõesti, et eh, ka vabakonna poolt, ka poliitikate poliitikute poolt on väga palju sellele panustamist, nad toetavad seda ja toetavad Euroopa Liidu koostööd. ja ma usun, et need on kõige tähtsamad teemad. loomulikult ka kõrge esindaja Mogherini äh, kohalolu, äh, seda Aserbaidžaani liit-, liidrid väga hindasid ja ma arvan, et meie huvides on leida võimalus ehitada Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahele sild. aitäh! No. suur tänu! ja nüüd härra McAllister, kes on variraportöör, olge hea, teil on sõna. suur tänu, esimees ja head kolleegid. ma arvan, et me olime kõik päri sellega, et dialoog ja pühendumus peaks olema Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani suhete keskmes. tahaksin rõhutada ka, et koostöö peaks olema Euroopa väärtustepõhine demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste põhimõtete kohane. tahaksin öelda järgnevat. esiteks, nagu öeldud, ka mina tunnustan äh, Aserbaidžaani ametivõimude äh, otsust äh, poliitvangid vabastada, mõningad. see otsus tehti aprillis käesoleval aastal see näitab, et riik peab kinni oma rahvusvahelistest äh, kohustustest, olles OECD, äh, Euroopa Nõukogu ja ÜRO riige. aga me ei pea ja ei tohi unustada neid, kes veel on vangistuses ning peame kasutama siin võimalust ka rõhutada, kuivõrd tähtis on vabakonna organisatsioonide roll Aserbaidžaanis ja ka õigusriigi oma. teiseks, energiapartnerlus kahe poole vahel tuleks välja arendada niimoodi, et Euroopa Liit saaks sõltumatuks eh, gaasitarnetest. edasi, jällegi need eh, külmutatud eh, konflikti kuumenemine näitas aprilli alguses, kuivõrd killustatud ja õrn on see piirkond, Euroopa Liit peaks seetõttu Äh, nii Aserbaidžaani kui Arma-, Armeenia poolt äh, kindlasti äh, toetama ja Minski grupi samuti. territoriaalne terviklikkus, inimest, riikide ja rahvuste enesemääratlusõigus peaks olema meie jaoks A ja O ja täna pärastlõunal sellest rääkides kindlasti peame rõhutama, et Euroopa Liit peab ajakohastama Aserbaidžaaniga suhteid, praegune partnerlus ja äh, koostöölepe, mis üheksakümne üheksandal aastal kokku lepiti, on meie kahepoolsete al-, suhete õiguslikuks aluseks, aga äh, selge on, et see on ajale jalgu jäänud. ja selles äh, kontekstis tunnustan ma seda, et rohkem suhtluskanaleid on praegusel hetkel iga hetkega avanemas Euronesti juhtib liikmete äh, esimeeste proua Hautala ja härra Delitse Gruusiast, vabandust, Ungarist, kes äh, läksid äh, visiidile Aserbaidžaani, et tunnustada riiki taas Euronestis ning ka Aserbaidžaani ja Euroopa Parlamendi koostöökogu leiab aset Bakuus nüüd üle aastate mõne nädala pärast ja nüüd härra Lopes äh, sotsiaaldemokraatide nimel teise raportööna. suur tänu selle suurepärase ettekande eest äh, Aserbaidžaani olukorra kohta. räägime siis suhete äh, parandamisest Aserbaidžaaniga ning pärast Aserbaidžaani üsna rasket olukorda viimastel aastatel ning äh, Äh, siin ei pea rääkima nüüd sellest, kellel, kes oli süüdi, vaid äh, äh, tegelikult oli tegemist Aserbaidžaani poolt üsnagi hüsteerilise reaktsiooniga Euroopa Liidu kriitikale, kriitika järgselt ja kokkuvõttes võtsimegi vastu programma, programmi ja Eh, tahaksin eh, rääkida ka sellest, et eh, meil on praegu reaalne huvi Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vaheliste suhete parandamiseks ja sellega on käinud koos edusammud inimõiguste osas ja ka poliitvangide vabastamine, nagu siin on ka täna öeldud, olukord Aserbaidžaanis ei ole endiselt positiivne, endiselt on veel palju poliitvange vangist ja äh, on, eh, puudub eh, eh, see jätkuvad rünnakud sõnavabadusele, kogunemisvabadusele ja seega peame meie kasutama ära oma suhteid, et dialoogi edasi viia, rääkida neist probleemidest, nagu seda seni tehtud on ja meil on mõlemal strateegilised huvid ka Aserbaidžaanis on Aser-, strateegilised huvid Euroopas ja meil äh, on loomulikult enesehinnangu küsimus kõikides aruteludes, kuid ma tahaksin meenutada, et meil on siiski teatud sõnaõigus globaalsetes küsimustes ja Euroopal on ja peaks olema mõju Aserbaidžaanis toimuvale loomulikult on küsimuse all ka olulised regionaalse stabiilsuse küsimused äh, nagu näiteks Armeenia puhul ka kultuuridevahelises dialoogis, kus Aserbaidžaanil on oluline roll ning ka geostrateegilistes küsimustes. see on tõsi, peame koostööd tegema, aga meie, meil on öö, samuti oma võimandus öö, jõud olemas ja Aserbaidžaani küsimus näitab, et Euroopa Liidul on mõjujõudu oleme blokeerinud teatud programme, oleme oma seisukohti välja öelnud Euroopa Parlamendis ja see võis ka mõjutada olukorda selles riigis ja meie seisukoht on, et olukord ei ole veel lahenenud, kuid dialoog ja koostöö peab aitama liikuma õiges suunas riiki, mis nagu äh, Eh, alg-, eh, esialgses sõnavõtus öeldi, on sellel väga palju eh, majandusprobleeme seoses nafta hinna langusega, mis võib omakorda kaasa tuua sisepoliitilise kriisi. Vaigel. suur tänu, härra Vaigel, palun. suur tänu, esimees. mul on väga hea meel, et räägime täna siin Aserbaidžaanist. tõesti tähtis riik, mis on erinevate huvide ristteel. ja ma arvan, et Aserbaidžaani strateegiline tähtsus äh, tulevikus äh, veelgi süveneb. meil on Aserbaidžaani vaja partnerina, äh, kes aitaks meil aru saada, mis selles regioonis laiemalt toimub. ja kuidas me peaksime reageerima õigel hetkel, mitte ajal, mil juba asjad on kontrolli alt väljunud. mul on hea meel, et me lõpuks oleme jõudnud konstruktiivse dialoogini Aserbaidžaaniga. ma ei, mulle ei meeldinud äh, see, kuidas meie suhted olid äh, liiga karmid, sest sellise karmi lähenemisega me mingisuguseid suuri muudatusi äh, oma partnerluses äh, kaasa ei saa tuua. ainult dialoog ja just salliv dialoog on see, mis äh, võimaldab meil jõuda sellesse kohta, kus me oleme täna. tahaksin oma toetust avaldada komisjonile ja äh, nii nagu raportöör ütles, nendele, kes on uuendanud dialoogi Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel tegemist on demokraatiameelse ja läänemeelse riigiga. ja ma arvan, et äh, on mitmeid olukordi, kus me ei äh, näinud äh, ja ei kohelnud Aserbaidžaani samade kriteeriumite järgi kui teisi riike, kus ka on tegelikult inimõiguste austamise ja vabakonnaorganisatsioonide austamisega, samamoodi ka meediavabadusega ja nii edasi. meie võtsime endale vabaduse olla karmimad Aserbaidžaani suhtes ja Aserbaidžaan ka ise panustas sellele, sest nad tahtsid näidata oma Äh, võimu ja väge. Nad äh, sponsoreerisid suuri äh, sündmusi, nagu me teame, mis tegelikult lõppkokkuvõttes nende kuvandile kasuks ei tulnud. mina tahaksin öelda, et üle, ülioluline on see, et Euroopa Liit võtaks proaktiivse rolli kanda Minski grupis ning ka Mägi-Karabahhi probleemide eh, suhtes. Mägi-Karabahhi probleem on eh, asümmeetriline, tegemist on eh, riigiga, kelle territooriumi osa on okupeeritud ja, ja meil on okupant ka. ja mõnel põhjusel väikese kujutlusvõimega me näeme seda, et okupeeriv riik on soo-, soosingus meie vaatepunktist ning see ongi üks probleem, mis seda konflikti süvendab. ma kasutan siin ka võimalust äh, tuletada teile meelde, et äh, Euroopa Liidu koh-, juhtkoha äh, on Euroopa Liidu nimel Minski grupis võtnud Prantsusmaa, Prantsusmaa endiselt juhib seda ja Euroopa Liit peaks sellesama koha tagasi võtma, see kuulub Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu vastutada see on ma näen, et <laughs> esimees muutub närviliseks, nii et lõpetan siinkohal oma sõnavõttu, ütleb härra Vaigl. tegin seda meelega, ütleb esimees, suur tänu ja proua Lohbile järgnevalt palun. suur tänu teile, eh, esimees ja suur aitäh ka eh, teile, et olete poliitvangide olukorda püüdnud parandada eh, läbi kõrge esindaja Äh, nii tuntumaid kui ka vähem tuntumaid aktiviste on see aidanud, äh, loodetavasti see tendents jätkub. Äh, Ilga Mamadovi juhtum, kes võitis Euroopa Inimõiguste Kohtus Euroopa, Aserbaidžaani, vabandust, ametivõimude vastu, ta tuleb va vabastada vangist ja Euroopa Nõukogu tõstatab pidevalt Aserbaidžaaniga selle küsimuse. minu küsimus nüüd on äh, Äh, välisteenistusele, et kuivõrd aktiivselt ja intensiivselt selle juhtumite kallal töötate ja see oleks ilmselt heaks võimaluseks, et eelolevat äh, vormel ühe äh, Grand Prix võimalust seitseteist, kaheksateist juuni kasutatakse ära selleks, et survestada selle aktivisti vabastamist enne seda suurt sündmust Äh, inimõiguste organisatsioonid on seda samuti nõudnud. ja te viitasite ka äh, uuele äh, vabakondade, vabakonnaorganisatsioonide seadusele, muuseas, mis puudutab nende rahastamist, et nad saaksid võtta vastu ka panuseid rahvusvahelistelt doonoritelt, ma ei mäleta nüüd täpseid summasid, aga jutt käis mitmetest miljonitest, mida ei saa kodanikuühiskonna organisatsioonidele anda, kasutada ja äh, Te räägite nüüd ad hoc äh, alusel, mida oleks võimalik ühekordselt ette võtta, äkki saaksite selles osas meid rohkem valgustada, aitäh! suur tänu! proua Komes, palun! ka mina arvan, et on äh, väga olulisi edusamme tehtud, äh, mida me peaksime tunnustama ja tunnustame ka äh, Äh, siis välisteenistuse rolli ja proua Mogherini ning teiste rolli, kes on äh, poliitvangide vabastamisele üles kutsunud ja selle nimel võidelnud. see on väga oluline. aga endiselt äh, on siin veel mitmeid poliitvange, nii nagu komisjoni esindaja rõhutas, ja loomulikult me ei pea, nende suhtes ei tohi mitte mingil juhul lootust kaotada äh, Äh, härrad Aasner, Saadner ja teised. ja sellepärast äh, pärast kõhklusi ja kahtlusi ma hääletasin täna selle raporti poolt, sest ma arvan, et see aitaks meil panustada teisel moel. aga me peaksime ikkagi püüdma need inimesed vangist vabastada äh, ja me ei räägi mitte ainult inimeste vangist väljavõitlemisest, aga et kodanikuühiskonna organisatsioonid peaksid saama Aserbaidžaanis mängida sellist rolli, mis on nende roll. ja selline vastutus nende suhtes peaks olemas olema. ja minu küsimus komisjoni esindaja on, et kuidas komisjon näeb oma rolli et vabakonna roll, milline on äh, läbipaistvuse ja korruptsioonivastase võitluse küsimustes. nagu te ütlesite, mitte ainult äh, ka välismaise äh, rahastuse lubamine vabakonna organisatsioonidele, aga nende vaprate inimeste vabastamine, kes on vangi heidetud, sest tegelikult ne-, nemad hoolisid sellest äh,, mis riigis toimub, palusid vastutuse võtmist ja läbipaistvust. ma ei ole nõus sellega, et Euroopa Liit on äh, süüdi. Äh, meie kolleegi Nikolai suhtumine on äh, minu arust naeruväärne ja Euroopa Liit siin ei teeni ära mitte kriitikat, sellepärast et Euroopa Liit ei ole inimesi vangi mõistnud. ja ma ei ole ka nõus meie kolleegi Ivo Vaigli äh, väljaütlemistega, sest et me oleme olnud liiga karmid. ei, me ei ole olnud karmid, me oleme põhimõttelised ja seda me peaksimegi tegema. selle jaoks ongi just Euroopa Liit. sellepärast meil ongi ju palju parlamendiliikmeid siin, palju liikmesriike ja sellepärast äh, me käitusime nii, nagu me pidime ja nõudsime seda, mida nõuda tuli ja loomulikult olukord äh, muutus, nii nagu siin ka rõhutati. ja mingisuguseid tulemusi me nägime, aga nendest ei piisa. ja muidugi ma olen valmis eksperimenteerima siin uue raamistikuga, et võtta arvesse neid muudatusi, aga mina muidugi ei ole nõus andma alla siin sellest survest, mida on vaja rakendada Aserbaidžaani valitsuse suhtes, et selline rikas ühiskond, nagu Aserbaidžaan võiks olla, näeks ka reaalselt äh, neid ressursse, äh, mida kõikide jaoks ja hüvanguks kasutatakse ja mitte lihtsalt äh, kleptokraatliku eliidi huvides. kes ei võta poliitilist vastutust? suur tänu. nüüd härra Kjutšuk, palun suur tänu teile. nagu juba öeldud, siis Aserbaidžaan on äh, mõtmetest aspektidest äh, väga oluline riik. majandus, äh, diplomaatia küsimused, digitaalne majandus ja energiatarnekindlus ja tsiviillennustus energia transiidiprojektid Türgi ja Gruusiaga on olnud väga olulised jah, naaberriikidega, aga tuumajaamad metsamuuris ja ja rikastatud uraaniumi smuugeldamine äh, teistesse riikidesse on väga suur oht ja need ohud suurenevad, sest Aserbaidžaan suurendab transiit- ja energiakoridorina oma rolli. minu küsimus on, kuidas Euroopa Liit teeb Aserbaidžaani ja teiste regiooni riikidega koostööd selleks, et nende ohtudega silmitsi seista ja tagada äh, selle energia ja transiidikoridori äh, heaolu. härra Panseri. suur tänu, härra esimees. ma pean tunnistama, et äh, ma olen natukene hämmingus. Äh, me just hääletasime Aserbaidžaani osas ja nüüd alles räägime siis sellest, tavaliselt peaks see nagu olema vastupidi, et hääletame alles siis, kui oleme olukorraga kursis. kummaline minu meelest natukene. samas aga ei taha ma kindlasti meie suhteid selle riigiga kuidagi ähm, halvendada. meie lähenemise aluseks loomulikult peab olema poliitiline reaalsus ei saa pilku pöörata nendelt muudatustelt, mis riigis on toimunud. kuid riigi intelligents on näidanud seda, et nad muudavad pooli väga kiiresti. Nad on rõhumisega nõus äh, on nõus teatud lähenemistega väga kiiresti. nii et me ei tohiks unustada sugugi neid äh, probleeme, mis äh, selle riigi ees on, inimõiguste probleemid, äh, nende inimeste vangist vabastamine, kes on vahistatud inimõiguste kaitsjad on ju sattunud rünnaku alla ja, ja neid peaksime meie omakord kaitsma, me ei tohiks ennast lasta kaasa vedada sellest eufoorialainest. jah, äh, vormel ühe võistlused leiavad varsti Bakuus aset, äh, nii nagu üks kolleeg juba sellele viitas. võib-olla komisjon võiks äh, Aserbaidžaanile selles raames teha mõningad soovitused. ja võib-olla võiks päevakorda tõsta ka poliitilised tingimused ja kaubandustingimused selleks, et oleks võimalik läbirääkimiste laua juurde tagasi pöörduda. see avatus, mida on üles näidanud, teinekord tegelikult äh, eksitab meid. proua Fotiga, suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada selle väga põhjaliku ülevaate eest ja tahaksin proua Nikolaile tunnustust äh, avaldada selle raporti eest, äh, mis täna oli ka hääletusel, mis täna vastu võeti Aserbaidžaani on meil hädasti vaja kindlasti, nii nagu neil on meid vaja julgeoleku vaatevinklist. tegemist on ühe ka mitte paljudest riikidest, kus enamus rahvastikust on moslemi usku kuid samas riik on vaimulik äh,, ilmalik, vabandust. ja see, tuleb tervitada neid positiivseid samme, mille Aserbaidžaan on astunud viimasel aastal. tuleb mõelda nüüd ka sellele, milline on meie konkreetne ajakava, me ei peaks keskenduma mitte ainult dialoogile, unustada ei tohi kindlasti ka inimõiguseid ja on väga palju praktilisi küsimusi, mis minu meelest tuleb samuti vaatluse alla võtta. mitte ainult julgeoleku valdkonnas, regionaalne koostöö on väga tähtis, loomulikult julgeoleku küsimuses, aga ka siseasjad on need, millele me peaksime tähelepanu pöörama. see riik mängib ju väga olulist rolli Lõuna-Kaukaasias ning on äh, samuti kandva tähtsusega radikaalide mm, liikumisel ISISe ridadesse. seda ei tohi unustada ja sealt vaatevinkel tuleb samuti arvesse võtta. sede allkomisjonis oleme me üsna mitmes äh, punktis sellest teemast rääkinud ja neid arutelusid tuleks minu meelest ka jätkata. suur tänu! terve rida küsimusi tõstatasid meie kolleegid. nii et annaksin nüüd äh, sõna härra Schäublile. et äkki vastata mõningatele küsimustele, mille kolleegid esitasid. suur tänu! suur tänu nende paljude märkuste eest. pilt on üsna mitmekesine. suur tänu, proua Lohpiiler, kui lubate, ma alustan teist Eh, suur tänu selle positiivse hinnangu eest eh, välisteenistuse ja komisjoni tööle. jah, tõesti, see on ka meie meelest oluliselt panustanud eh, sellesse, et olukord on paranenud. paljud vangistatud ühiskonnategelaste ja opositsiooniaktivistide jaoks, paljud nendest on tänaseks vabastatud loomulikult neid äh, jõupingutusi me jätkame mitte ainult, et härra Armadov äh, lahti saaks, äh, vaid ka teised ühiskonna aktivistid, keda Aserbaidžaani jõud ei ole veel vabastanud. Te küsisite, et kuidas me selle asja eest võitleme, tõstatame neid küsimusi igal kõrgetasemelisel, aga ka kesktaseme kohtumistel. ja loodetavasti varsti need inimesed ka vangistusest vabastatakse mina isiklikult äh, ei ole väga veendunud, et kas peaks kasutama Grand Prix'd, vormel ühe Grand Prix'd, sest et tegelikult äh, selle üle on meie mõjuvõim väga väike. ma arvaksin, et meil ei ole vaja nende teemade tõstatamiseks sugugi mingisugust erisündmust vaja. ma arvan, et ähm, me peaksime nendest asjadest lihtsalt ikka ja jälle rääkima kogu aeg ja ka läbirääkimiste alguses siis, millal iganes seal läbirääkimised käivituvad. nüüd äh, vabaühenduste rahastamise uus äh, seadus. me rääkisime sellest äh, Maia Hartinguga, kui ta käis kohal ja Digineer peadirektor oli ka kohal ja sellest me konkreetselt ministriga kohtumisel rääkisime seda teemat hoiame üleval ka tulevikus, sest et tõesti, see on tähendanud seda, see uus seadus, et me ei ole saanud paljude vabaühenduste toet-, tegevust toestada. kolm miljonit eurot äh, praeguste hinnangute kohaselt on jäänud välja maksmata projektide jaoks, mis olid ühiskonna jaoks välja kujundatud. ja ma tõesti loodan, et Aserbaidžaani ametivõimud leiavad, kuidagi viisi, mismoodi seda seadust muuta. ja loodetavasti meie poole toetus ja teiste doonorite toetus jõuab ka siis niimoodi paremini kohale. härra Loopes esitas küsimusi selle kohta, et kuidas me tagame selle, et kodanikuühiskond võitleb jätkuvalt korruptsiooni vastu ja toetab õigusriigi põhimõtteid kõigepealt, äh, kui on paigas uus kokkulepe, siis on astutudki juba esimesed sammud, me tahame uues kokkuleppes kõik õigusriigi küsimused välja tuua, tahame rõhuda sellele, kui oli, oluline on äh, tugeva demokraatia jaluseadmine Aserbaidžaanis. me teeme ka idapartnerlus äh, kodanikuühiskonna platvormi liikmetega väga tõsist koostööd selles küsimuses, oleme äh, toetust avaldanud paljudes valdkondades, mis puudutavad just nimelt seda valdkonda. selle ühtse toetuse raamistiku mõte ongi ühelt poolt toetada kohtusüsteemi reformi Aserbaidžaanis. see on oluline teema, kus me Aserbaidžaani poolega teeme väga tihedat koostööd. Aserbaidžaan Aserbaidžaan, vabandust, on ära kasutanud mestimisprogramme väga palju kolmkümmend üks mestimisprogrammi kokku Aserbaidžaaniga aastast kaks tuhat seitse, mis on üsna suur arv, arvestades seda, kuidas äh, meie koostöö sujub Bakuuga. ja Aserbaidžaan, nagu ma aru saan, on väga rahul äh, sellega, et me oleme toetanud neid selles vallas ja meie omalt poolt loomulikult kavatseme seda toetust anda ka tulevikus. härra äh, Kutšuk energiatarnekindluse kohta lõunapoolne gaasitorujuhe on üks nendest kõige olulisematest projektidest, mille me oleme käivitanud kolmandate riikidega. Te võib-olla teate ka seda, et selleks hetkeks, kui see projekt äh, käima lükatakse, loodetavasti jaanuaris kaks tuhat kakskümmend, tuleksid äh, kümme protsenti Euroopa Liidu energeetikavajadustest just nimelt Aserbaidžaani gaasivarudest. see on juba su-, iseenesest suureks motivaatoriks. ja me oleme väga huvitatud selle asja edasiviimisest ja erinevate allprojektide osas ettevalmistav töö on juba ilusti käima läinud ja energeetika peadirektoraadi kolleegid Euroopa Komisjonis tegelevad sellega väga intensiivselt. nii kõrge esindaja Mogherini kui ka komisjoni asepresident Šefčo-, Šefčovitš, kes vastutab, nagu te teate, energiaküsimuste eest komisjonis käisid, Ehm, üheskoos äh, kahekümne üheksandal veebruaril Lõunakoridori nõuandva komisjoni kohtumisel mõlemad võtsid sealt sõna, ehm, näitasid aktiivset rolli üles ja seda hindasid kõrgelt mitte ainult Aserbaidžaanid, vaid ka teised osalejad, kes sellest projektist on huvitatud. põhimõtteliselt need olid nüüd kõige olulisemad küsimused, mis esitati ja siis üks Itaalia kolleeg rääkis poliitilisest reaalsusest. loomulikult äh, me suht-, oleme realistlikud äh, poliitilises mõttes ka ja tööd on väga palju teha, see on meie jaoks selge, aga teisalt me oleme ka veendunud, et uue kokkuleppe perspektiiv aitab meil äh, kindlasti tulevasse koostöö süstida olulise elemendi, kui sinna saavad sisse asjad, mis on meile südamelähedased. kõik äh, küsimused, mis puudutavad õigusriigi põhimõtet, selle kaitsmist, korralikku demokraatia väljaarendamist Aserbaidžaanis ja nii edasi. sellisena näeme meie oma tuleviku rolli ja kavatseme kindlasti äh, ka parlamendiga sammu pidada, nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin me peame rakendama koostööd selleks, et äh, meie hoonetest välja minevad sõnumid oleksid ühtlustatud, sest et ainult nii saadab meid välissuhetes edu. suur tänu teile, komisjon, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes osa võtsid sellest arutelust. Läheme edasi päevakorraga. järgneb arvamuste vahetus. vabandust, järgneb aruanne välisrahastamisvahendite töörühma tegevuse kohta. härra Pütikohver saab järgmisena sõna, palun suur tänu, härra esimees! suur tänu selle võimaluse eest äh, anda siis ülevaade komisjoni täiskogu ees selle töö kohta, mida meie töörühm on teinud. meie töörühm loodi sellise mandaadiga, et ähm, me eesmärgiks oleks siis äh, poliitiline järelevalve viie Eesti välisrahast-, viie Euroopa Liidu välisrahastamisvahendi osas Äh, need on ette nähtud tavapärases seadusandlikus menetluses ja aasta kaks tuhat neliteist alguses jõustus see süsteem siis. töörühma mandaat on globaalne ja see on oma loomult geograafiline. temaatiliselt hõlmatakse kõik valdkonnad ja tagatakse tegevuse järelevalve nende tegevuste osas mille jaoks on seitsme aasta jooksul eraldatud väga suur summa, kolmkümmend kaks miljardit eurot. töögrupp äh, tuli eelmisel aastal kokku kümme korda. ja see aruanne, mille ma olen teile kõigile saatnud kirjalikult, tegelikult annab mulle võimaluse siinkohal kokkuvõtvalt rääkida, ma ei hakka kõike ette lugema, ei raiska pikalt teie aega, kuid kõige olulisem on vist see, et tuleks tänada personali meie komisjoni töötajaid, kaastöötajaid, suur tänu selle toetuse eest, mille te olete osutanud töögrupile. töögrupi eesmärgiks äh, on olnud alati panna meie kohtumiste löeldu kokku aruandesse, mille me oleme saatnud meie esimehele Elmar Brokile härra Prokk on taolisti aruannete põhjal siis vahetanud kirju komisjoni asepresident Mogherini ja volinike Mimitša ja Haaniga. ja mitu, mitmel korral on äh, komisjon ka reageerinud nendele kirjadele ja on arvestanud siis nende seisukohtadega, mis on töögrupis seisa-, tõstatatud. nii et põhimõtteliselt üritasime me luua teatud mõju ja omada teatud mõju asjade käigule. teemad, millega me tegelesime, rakendusaktid, ähm, valdkondade ülesed poliitikad, üritasime ka teatud geograafilise fookuse saada, keskendusime eriti näiteks Euroopa Liidu, Iraagi ja Süüria poliitikatele, Daeshi vastased võistlused Tuneesias, Birmas, Myanmaris ja teeme välja siis mõned äh, järeldused, mille me võime siis teha eelmisel aastal tehtud töö põhjal. ja minu meelest on siin väga oluline ka kõigepealt tänada inimesi Euroopa Komisjonist kui ka välisteenistusest. Te olete olnud tõesti väga lahked, äh, sõbralikud ja äh, varustasite meid materjaliga. ja et meie saime siis arutada. üks järeldus äh, on aga selline, mida ma ei pannud kirja ja ütlen selle siis siinkohal välja. minu järeldus on, et praegune ülesehitus, selle töögrupi praegune vorm ei ole sobiv me anname teile võimaluse selle asjaga tutvuda, aga minu seisukoht on, et see eksperiment, milles meie komisjon kokku leppis selle töögrupi loomisel, ei ole olnud väga edukas. Teil on võib-olla veel meeles, et äh, enne olid meil üksikud töögrupid, kes keskendusid ühele või teisele rahastamisvahendile konkreetselt. ja de facto need töögrupid äh, lõid äh, nii-öelda erinevate liikmed, liikmete grupid, need olid tavaliselt kolm kuni viis erinevatest fraktsioonidest, kes töötasid väga intensiivselt nende konkreetsete instrumentide puhul. nüüd see meie üks töögrupp, kus kõik pandi kokku, pidi keskenduma ühel ajal kõikidele rahastamisvahenditele ja ma pean tunnistama, et äh, ei olnud võimalik seda tööd teha niimoodi, et mina peaksin seda ka öö, ähm, sobilikuks, sest töö ulatus oli lihtsalt nii suur, arvestades, milline on selle töögrupi iseloom ka loomulikult, aga loomulikult äh, rolli mängis ka see, et kohalkäijaid oli üldiselt väga vähe. töögrupil oli kolm saadikut lisaks äh, esimehele minul õnnestus käia kõikidel kohtumistel, mille ma ise kokku olin kutsunud, aga rohkem kui kolm saadikut äh, ei jõudnud pooltelegi kohtumistele ja sellises olukorras on võimatu tööd teha. ja ma arvan, et täiskomisjon peaks arvestama selle tööga, mis me oleme teinud, ma ei arva, et meie töö oleks olnud mõttetu. ma arvan, et teatud mõju meie tööl on, aga niimoodi tööd teha ei ole tõhus. kui me tahame parlamentaarset järelevalvet tagada, siis tuleb neid asju kuidagi paremini ajada ja see on asi, mille peab ära otsustama komisjon, mitte meie töögrupp. suur tänu, ütleb härra esimees, teie tähelepanek võeti arvesse kõigepealt proua Lösing ja siis proua Lohpiiler, te mõlemad osalesite ka selles töögrupis, nii et proua Lösing kõigepealt. suur tänu ma võin olla peaaegu kõigega nõus, mida ütles härra Pütikohver. Äh, ma tahaksin samuti alguses äh, teda tänada. suur tänu tõesti teile, härra Pütikohver, suur tänu samuti personaliliikmetele meie sekretäriaadis. suur tänu selle tehtud töö eest. suur tänu, et te meie töögrupi kohtumised alati niimoodi ette valmistasite. nagu näha on olnud ja nagu tuleb selgelt välja härra Pütikoferi värskest dokumendist. me tegelesime väga raske teemaga ja tegemist peaks olema siis järelevalve funktsiooniga ja ma olen nõus härra Pütikoferiga selles mõttes, et ka mina kuulusin sinna stabiliseerimisrahastamisvahendi töögruppi, mis oli meil vanem ja ma tean, kuidas meie töö seal välja nägi, võrreldes siis äh, praeguse selle ühtse komisjoniga. jah, meil õnnestus tänu sekretäriaadi tööle ja härra Pütikoferi juhtimisoskusele teatud äh, protsesse läbipaistvamaks muuta. aga just nimelt sellepärast, et see asi on nii keeruline, pean ma ütlema, et äh, selle töögrupi tähtsus ja vajadus äh, ei teeninud äh, ei saa, ei saanud piisavat tähelepanu. me ei teeninud oma eesmärki. kõik viis äh, saadikut, kes olid selle töögrupi liikmed, isegi kui nad kogu aeg kohal käiksid või oleksid kohal käinud, oleks neid kohtumisi olnud liiga vähe ja saadikuid kokku oleks üldse olnud liiga vähe ja me ei oleks suutnud seda laia valdkonda katta me oleme jätkuvalt seisukohal ja seda me ütlesime ka toona läbirääkimistel, et stabiliseerimis, stabiliseerimisvahendi puhul et meil on vaja instrumentide üle katvat järelevalvet Euroopa Parlamendi poolt ja meil peab olema ka kaasosustamise os-, otsus, õigus ja ka konsultatsiooniõigus, seda oleks hädasti vaja, sellepärast et see on ju ometigi meie demokraatlik kohustus, näiteks ka eelarve pädeva organisatsiooniga juba. ma olen täiesti veendunud, et kui me tööd teeksime selle nimel, siis loomulikult oleks selleks vaja väga palju jõudu ja ressurssi, aga mina arvan, et kuivõrd me räägime ikkagi väga suurtest summadest nende rahastamisvahendite puhul oleks see vajalik. teinekord äh, on need äh, struktuurid väga keerulised ja komisjoni ja mm, välisteenistuse vahel ei ole väga selged pädevuste jagamised äh, ka ja meie arvame, et tõesti on vaja parlamendipoolset järelevalvet, täielikku menetlust, täismahus menetlust ja praeguses kontekstis ei ole see eesmärk täidetud. suur tänu, proua Lohviler järgmisena. suur tänu teile väga lühidalt, ega ma ei peagi midagi palju lisama härra Pütikoferi aruandele. Ehm, Troa allkomisjon nimetas mind liikmeks eh, sinna töögruppi ja eriti peaks keskenduma, oleksin pidanud ma siis keskenduma demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahendile ka mina ütleksin, et kui ma nüüd võrdlen seda varasema süsteemiga, võrdlen, kui, kui palju tööd tehti ja kui palju kolleege ko-, kohal käis, eelmise mandaadi ajal oli meil eraldiseisev töögrupp, siis äh, ma pean tunnistama, et äh, kui keegi seda süsteemi peaks nüüd muutma, siis mina eelistaksin seda, et me va-, võtaksime vana mudeli uuesti kasutusele äh, tõesti, need rahastamisvahendid, nende üle on vaja väga pidevat järelevalvet tuleb keskenduda kõikidele aspektidele ja, ja üks selline töögrupp ei saa kõiki neid rahastamisvahendeid äh, võtta kirbule nii et äh, laiendatud juhatus võib, juhatuses võiks äh, selle töörühma soovitustega arvestada ja minna varsti üle sellele vanale süsteemile uuesti. ja sama kehtib ka näiteks Euroopa Liidu ja ÜRO äh, töögrupi puhul. meie mandaadi ajal on see töö, töögrupp kokku tulnud täpselt üks kord ja äh, meie pädevuses on otsustada see, millal kohtumised äh, kokku kutsutakse. on väga palju selliseid teemasid, kus on arutelu äh, vaja ja kus on vaja, äh, et ahveti resolutsioon saaks sealt ka andmeid, nii et suur tänu. suur tänu, ütleb härra juhataja. kallid kolleegid, sellega võtame arvesse teie seisukohad, ütleme siis need, anname need edasi ja kindlasti räägime me sellest äh, mõnel järgmisel laiendatud juhatuse äh, koosolekul. ja kindlasti tuleb see asi jutuks ka meie komisjonis. kas me võime minna järgmise päevakorrapunkti juurde? viimane päevakorrapunkt täna järgmine päevapunkt, kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud. räägime Kosovost. kolleeg Tökes asendab täna härra Lunatšeki. vabandust, kolleeg Šoltes siis kolleeg Šoltes äh, asendab proua Lunatšeki ja härra Šoltes jõuab kohe saali. vahepeal äh, pean teid teavitama sellest, et äh, tänane matš on edasi lükatud kella üheksateist null nulli peale. Exactly. ütleb ära esimees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 Have... Uh, Need äh, kolleegid palusid siin sõna. ja seni, kuni asendaja kohale tuleb, palun härra Radaksoni, et ta võtaks sõna yes.. Thank you, chair uh.... suur tänu, ütleb härra Adaktusson. tahaksin öelda, et Rootsis, äh, minu kodumaal Need, kes töötavad Euroopa Liitu, peavad alati valmis olema toomas Euroopa Liidu lisandväärtus kohta, et veenda inimesi Euroopa Liidu eelistest. abstraktsed arvud, üldised deklaratsioonid ei piisa. peab vaja midagi sellist, millega inimesed tunnevad ennast seoses olevat millel on side nende igapäevase eluga. räägin sellest, sest arvan, et see on oluline eh, ka siis, kui räägime Kosovo lastest. kõik nende Balkani naabrid saavad võimaluse isa vabalt Euroopa Liitu sõita ning komisjon no, otsustab, et äh, nõudmised äh, viisavabaduseks on täidetud. Äh, paljude kaarilike inimeste meelest on see tõend selle kohta, et Euroopa Liit mõtleb tõsiselt, kui ta räägib Kosovo Euroopa tulevikust ning see äh, rääg-, äh, annab, annab, avab suuremaid võimalusi tööturul ja äh, annab ka suuremaid võimalusi neile, kes tahtsid karme meetmeid kasutusele võtta, et saa-, et saavutada tulemusi. rahvapartei ka sooviks rääkida eh, viisavabadus eh, otsuse järgi, järgset vastuvõtavast eh, ja arendatavast jälgimisprotsessist. me peame silmas ka Kosovo kohustusi, näiteks seoses piiri mahamärgistamisega Eh, Montenegroga ning võitlust eh, korruptsiooni ja eh, ja organiseeritud kuritegevusega oleme lubanud, et me võtame arvesse komisjoni hinnangud ja oleme seega valmis toetama viisanõude ärakaotamist Kosovo kodanike jaoks. suur tänu! suur tänu, härra Taktusson, härra Šoltes on kohal, nii et ma paluks nüüd, et ta võtaks sõna. suur tänu, räägin hästi kähku. nii, ütleb härra Šoltes. kõigepealt pean taas kord ütlema, et Ulrik ei saanud kaht-, eh, saanud seal olla eh, kahjuks ja sa räägiksin seega tema nimel mis äh, puudutab äh, viisa liberaliseerimist Kosovos, siis tervitame komisjoni kauaoodatud otsust võimaldada viisavaba liikumist Kosovo kodanike jaoks. me mõistame ka seda, kui oluline on see Kosovo kodanike jaoks ning äh, soovime, et menetlused lõpeks kiiresti ja et parandatud versioon võetaks võimalikult kiiresti kasutusele, et sellest kodanikud kasu saaksid. see on ka võimalus äh, suurendada inimestevahelisi kontakte ning asendada äh, suhteid Euroopa Liiduga. eriti praegu, kus toetus Euroopa Liidule väheneb. tegemist on ainsa Lääne-Balkani riigiga millel ei ole võimaldatud viisavaba liikumist äh, ning see on ainus riik, äh, mille kodanikel on vaja viisat, et Euroopa Liitu reisida. see olukord äh, on tekitanud tunde nende jaoks, et nad on teise klassi kodanikud. seega kutsume kõiki osapooli üles, et kõik tingimused täidendaks, täidetaks, võideldaks korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning äh, ka opositsioon hääletaks äh, piiri mahamärgistamise poolt Montenegroga. kutsume üles ka kodanike õiguste komisjoni Euroopa Parlamendis, et nad teeksid ettepaneku et Euroopa Parlament võtaks vastu ettepanekud esimesel lugemisel ja et eh, nõukogu rakendaks ettepanekud võimalikult kiiresti ellu. meenutaksime ka meie liikmesriikidele, kes pole Kosovo tunnustanud, tunnistanud, et Kosovo on läbi viinud suuri reforme alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ja on üheksakümmend viis protsenti Visa teekaardi nõudmistest täitnud. oluline on rõhutada ka seda, et iga riik kas siis Kosovo, Gruusia, Ukraina, Türgi peaks Äh, saama või viisavaba reisimise võimaluse omaenda äh, tehtule tugevuse äh, tugevnedes ja mitte muule. ja härra Panseri, mul ei ole midagi eriti lisada, mul oli samuti täna hommikul võimalus osaleda Euroopa Liidu delegatsiooni esindajaga Pristinas ning arvan, et asi läheb õiges suunas ning vastab ka Eh, sellele, mida oleme korduvalt taotlenud, ehk et Kosovo integreeruks rohkem Euroopaga. meil on veel palju probleeme vaja lahendada ning eh, praegusel hetkel ei ole neid probleeme eh, Kosovos soovitud käsitleda. see puudutab ka näiteks olulisi reform, reforme, mille läbiviimiseks on vaja kõvasti pingutada et eh, saavutada suurem integratsioon Euroopa Liiduga, ehk siis eh, liberaliseerimine eh, on oluline, see on oluline osa nendest tingimustest, mille osas, mille tähtsust kosovolased loodetavasti mõõdavad ja selle vastu järgselt ka tegutsevad. suur tänu, härra Žambatski, palun. suur tänu teile, härra Pašku kallid kolleegid. ma tervitan neid, e, neid avaldusi, e, mis toetavad viisa liberaliseerimist, kuid samas olen ma mures, et e, komisjon liialt kiirustab otsuse langetusega. meie Kosovo raportis pool aastat tagasi öeldi, et riik ei ole äh, näiteks nõudmisi täitnud, mis puudutas piirileppe ratifitseerimist Montenegroga, samuti pole piisavalt võideldud korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. paljud rahvusvahelised eh, institutsioonid ka eh, näiteks ÜRO ja Ameerika Ühendriigid on öeldud, et kui Kosovos tegutsevad äh, islamiriigi radikaalid ja nende äh, tegevusele suletakse silmad, ei äh, äh, jälgita ka komisjoni nõudmiste täielikku täitmist. tahaksin rõhutada, et riigid, mida sõda ei, riikidest, mida sõda ei ähvarda, tulevad näiteks pagulased Kosovosse, sellepärast eri, eristatakse eh, pagulasi, legaalseid immigrante ja muid selliseid. ma tervitan Kosovo võimuesindaja lubadust võidelda eh, naasvate välisvõitlejate vastu, kuid vastavalt meile esitatud raportile pole nähtavaid eh, tulemusi ning kardetakse, et viissada inimest Balkani padaljonist hakkab Euroopa suunas tulema, peame olema väga valvsad eh, praeguses olukorras, sest, eh, sest see on eh, väga murettekitav Gruusia, Ukrainaga, nende riikide viisarežiimi, viisarežiimi liberaliseerimist ma toetan, aga Kosovo puhul jään erapooletuks. suur tänu teile ja nüüd ma paluksin, et härra Pitsula, kes on delegatsiooni esimees, et ta võtaks kokku teema. Euroopa otsustas äh, üheksateistkümnendal ähm, jaanuaril kaks tuhat kaksteist välja töötada teekaardi Kosovo jaoks äh, tingimuste kohta, mis äh, Eh, mille täitmise korral võimaldataks neil viisarežiimi liberaliseerimissüsteemiga ühineda ning eh, komisjon on nüüd kinnitanud, et Kosovo täidab kõik eh, nõudmised viisarežiimi liberaliseerimiseks, kuid on veel kaks tingimust. üks neist, kui parlament ja nõukogu oma arvamuse esitavad, peab olema Kosovo ratifitseerinud piirilepingu. teiseks tuleb äh, võidelda tõhusamalt korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. tegemist on suurte, äh, suure äh, toetusega Kosovo jaoks, et need jätkaks oma reforme ja jätkaks edusamme Euroopa suunas. tahaksin öelda, et Kosovo on seda toetust väärt komisjoni poolt, ta on ühe üheksakümmend nõudmist täitnud, seda poole rohkem kui teistele Lääne-Balkani riikidele ning loodame, et äh, piiriprobleemid Montenegroga ei äh, tekita veel suuremaid sisepingeid ja loodan ühtlasi ka seda, et võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ei tekita lisaprobleeme juurde. aga mis puudutab mõningate liikmesriikide eh, otsust mitte eh, tunnustada eh, Kosovo riiki, ei tohiks meie otsust mõjutada. teame, mis on nende põhjust, mis probleemid Kosoval veel ees seisavad ja valitsusega opositsioon pole eriti koostööaltid, kuid loodetavasti tekkiv dünaamika areneb edasi ja et see Euroopa kõige noorema elanikkonnaga riik Euroopas ei jääks puuduvaks pusle osaks, sest see on ainus e, e, riik Musta mere ja Atlandi ookeani vahel, vahel, mis ei saa, kuna elanikud ei saa piisavalt reisida. suur tänu, soovisin e, lisaks öelda midagi sellele, mida ütles härra Pitsula Äh, äh, ning seda on ka meie parlamendi äh, delegatsiooni esimees, me külastasime hiljuti Kosovot, esitasime raporti Kosovole, kaks takistust eksisteerivad tõepoolest viisarežiimi ja ärakaotamiseks, rääkisime sellest oma Kosovo kolleegidega, ka teiste institutsioonide esindajatega. oleme täiesti teadlikud sellest, millised väljakutsed Kosovo ees seisavad ning äh, teame ühtlasi ka seda, et valitsus ja opositsioon on juba ammu lõpetanud koos tegutsemise, koostöö. ainus kord, kui nad seda tegid, oligi selle komisjoni raames äh, ja loodetavasti suudetakse piiriprobleemid lahendada Montenegroga ning eh, eh, suudetakse lahendada ka eh, Serbia enamuse probleemid Põhja-Kosovos ning sõltumatult sellest, et kas tegemist on viisakriteeriumiga, mida see ei laiene teistele Väljapalkanile riikidele viisarežiimi ärakaotamiseks, loodetavasti on see, et õige tee edasi ja et ja loodan, et Kosovo parteid võtavad seda täielikku, täiesti tõsiselt, et ja et liigu, nad sooviks edasi liikuda nii Kosovo integratsiooni kui viisarežiimi liberaliseerimise osas. saaksime nüüd sõna anda Gabriela Schmidtile, kes on Valgevene, Venemaa Ukraina ja ka Rohelise Neeme saarte viisaohvitser. Very much, also Kosovo <laughs> suur tänu, Kosovo on ka minu kohustuste hulgas, ütleb kõneleja. suur tänu ja eriti suur tänu raportöörile positiivse arvamuse koostamise eest ja toe eest komisjoni ettepanekule. <clears throat> meie loomulikult teame, et kaks kriteeriumi on, mis on vaja veel täita. ja Kosovol on väga raske neid äh, koheselt täita. aga loodame, et probleemidest opositsiooniga saadakse üle äh, me teame, et kuritegevuse ja korruptsioonivastane võitlus äh, on käimas ja edusamme on juba tehtud, neid saab, on võimalik ka märgata. me saame aru, et üheksakümmend kolm üheksakümne kaheksast kriteeriumist on Kosovo täitnud, viimased sammud on veel vaja teha. ja me loodame, et varsti jõuab see protsess lõpule. suur tänu toetuse eest! aitäh ja härra Kuukan, palun järgnevalt! aitäh, esimees, vabandan, et jäin hiljaks, vabandan. kas ma teen midagi teie silmade avamiseks äh, Äh, ma ei usu väga, sellepärast et äh, täna hommikul juba arutasime Kosovo küsimust, kolleegid on enamus asju ära öelnud, rääkisime uue Euroopa Liidu delegatsiooni juhiga, olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Suitša, tõesti, kosovaarid on pikka aega kaevelnud selle üle, et nad on Lääne-Balkani isoleeritud saareks, et äh, nende vastu diskrimineeritakse võrreldes siis teiste Lääne-Balkani inimestega aga nüüd tahaksin öelda, et kui nad saavad tõesti viisavabastuse, siis on kõik nende kätes, nad teavad, et on mõningad äh, probleemid, äh, mis tuleb neil endil lahendada. ma täielikult äh, toetan viisavabastuse andmist neile, kui, juhul kui kõik tehnilised probleemid lahendatakse, nad teavad väga täpselt, mis on vaja selleks, et saavutada või ära teha, et viisavabastust saada ja sellisel juhul, kui nad äh, neid tingimusi täidavad, siis toetan ka seda, et äh, viisavabastusrežiim neile rakenduks. suur tänu, kolleegid, ütleb esimees, tahaksin tuletada teile meelde, et muudatuste ettepanekute tähe, tähtaeg on kakskümmend üks juuni keskpäeval. hääletamine ahvetis toimub seitsmendal juulil erakorralisel koosolekul Strasbourgis ja kaheteistkümnendal juulil libes hääletatakse. kahekümne seitsmendal juunil kaks tuhat kuusteist kohtume järgmise korral, suur aitäh, et võtsite osa, sellega on koosolek lõppenud. nägemist! Thank you very much. Now I can go and watch the, the match <laughs> Ciao. nüüd saan rahus minna jalkat vaatama, ütleb esimees. Yes.